Good afternoon, dear colleagues, ladies and gentlemen. Welcome to our next- Tere päevast! Tere tulemast ITRE komisjoni koosolekule ja kui keegi ei kommenteeri, siis saame päevakorra heaks kiita ilma muudatusteta. Tundub, et keegi ei kommenteeri päevakorrapunkt number kaks on minu teated, need on väga tähtsad. homme pealelõunal alustame kell viisteist nelikümmend viis pealelõunal, mitte kell kolm, vaid kolm nelikümmend viis ja eh, meie koosolekuruum on PHS viis B null null üks on muutunud. see on sama äh, hoone osa, kus meie praegunegi koosolek. edasi, investeeringud Euroopa internetiühendusse, vabandust, energiatööstusesse äh, ja meil on kaks äh, külalist, härra Van Nuffel ja Jessica Jõud tere tulemast ja eh, see, eh, nad tutvustavad meile Trinomicsi majanduskonsultatsioonifirma poolt läbi viidud uuringut. see puudutab energeetikat, kliimamuutusi ja keskkonda eh, käsitlevaid uurimusi. see, see ettevõte tegeleb niisuguste uuringutega ja äh, kaks, alates kahe tuhande viieteistkümnendast aastast töötab selles Trinomicsi konsultatsioonifirmas Luc Van Nuffel ja Jessica Yewood on energeetikakonsultant ja proua Yearwood tegeleb jätkusuutliku energia, energia finantseerimise, energia tõhususe ja Euroopa Liidu energiajuhtimise või haldamisega. ja härra Lükk van Nuffel on äh, laialdaste kogemustega Belgia ja Euroopa energ-, energiasektoris. ta oli ka Ehm, ta on töötanud Maailmapanga nõuandjana, ehm, Flami ehm, valitsuse nõuandjana ja Belgia föderaalvalitsuse nõunikuna. kallid külalised, siis on analüüsinud investeerimisvajadusi, tõkkeid ja käivitajaid elektrienergia tööstuses ning äh, võrrelnud siis sihtmärke äh, ja äh, uusi võimalusi ning peab ütlema, et see, nende töö puudutab konkreetsemalt just elektrituru korraldust ja uuringus siis hinnatakse erinevaid poliitilisi valikuid, mis peaksid tõhustama investeeringuid sektorisse. meil on selliseid soovitusi väga vaja, need on väga olulised meie jaoks. me tahaksime vaadelda, kuidas siis professionaalid käsitlevad praegust olukorda, millist nõu nad tahaksid eh, elektrisektorile anda ja mida me peaksime arvesse võtma oma regulatsioonides. et mis oleks oluline äh, mõnedes õigusaktides, näiteks äh, äh, turukorralduse juhtimine või siis ähm, liikmesriikide reguleerivate ametite koostöö. kõigis nendes õigusaktides oleks teie nõu väga väärtuslik. ja kõigepealt siis annan võib-olla härra Hannoverile või proua Jessica Yearwoodile sõna, ise otsustate, kumb alustab. Madam, the floor is yours. Thank you for the. proua Yearwood, suur tänu. Äh, nagu siin öeldi, meie uurimuse eesmärk oli poliitika soovitusi anda selleks, äh, kuidas suunata investeeringuid elektri tootmise, elektrisektorisse ja kuidas üle minna kahe tuhande viiekümnendaks aastaks madala süsinikusisaldusega tootmisele. me oleme äh, analüüsinud erinevaid aspekte, kõigepealt äh, energia, kliimapoliitika ja eesmärgid, siis äh, energiavajadused, kuidas oma eesmärkideni jõuda ja kuidas stimuleerida regulatiivsest perspektiivist ja finantsperspektiivist investeeringuid, siis me uurisime, millised on investeerimistrendid, millised on siis investeeringute, investeeringuid käivitavad ja takistavad faktorid, siis arutasime, millised on erinevad poliitikavalikud. ja me oleme muidugi äh, väga põhjalikult analüüsinud vastavat kirjandust, lähtusime e-, kolme erineva regiooni uuringutele, võtsime ühendust erinevate sidusrühmadega ja konsulteerisime nendega. nüüd selleks, et alustada, pidime paika panema Euroopa Liidu energeetika eesmärgid ja juba mõned aastad on meil seisnud, me oleme seisnud sellise kolmikprobleemi ees, et on näha, me tahaksime, et oleks jätkusuutlik energiatarne, taskukohane energia ja jätkusuutlik. nüüd kaks tuhat kakskümmend, kaks tuhat kolmkümmend on vaja meil erinevate eesmärgile jõuda, kasvuhoonegaase vähendada, taastuvenergia eesmärgid, meil on tõ-, energiatõhusus eesmärgid, ühenduvuse eesmärgid ning äh, aruka mõõtmise eesmärgid. nüüd kaks tuhat kakskümmend on kõige lähemad eesmärgid, aga poliitilisi otsuseid on vaja ka selleks, et investeeringuid teha kahe tuhande kolmekümnenda, kahe tuhande viiekümnenda aasta eesmärkide saavutamiseks. selleks, et äh, jõuda kahe tuhande viiekümnenda aasta eesmärgini, on vaja lausa kasvuhoonegaase kaheksakümne, üheksakümne protsendi võrra vähendada ja selleks on vaja tohutuid investeeringuid just elektrivarustusse Euroopa Liidus. kõige olulisemad investeeringud tuleb teha energia tootmisse, viiskümmend neli kuni kaheksakümmend miljardit eurot aastas kuni ka aastani kaks tuhat viiskümmend, mis on umbes seitsekümmend viis, kaheksakümmend protsenti taastuvenergiast ja eh, nüüd võrkudest rääkides eh, nelikümmend kuni kuuskümmend kaks eh, miljardit iga aasta kuni aastani kakskümmend kaks tuhat viiskümmend ja meil on vaja ka jaotusvõrkudesse investeeringuid teha, see tähendab, meil on vaja eh, nii taastuvenergia kui ka koostootmisenergia jaotusvõrke vaja ning rakendada nutitehnoloogiaid. seetõttu eh, on vaja mitmeid võrgustikke ilmselt uuendada ja lõpuks on vaja meil ka eh, eh, koguda energiat, muidugi praegused arvud on väga väikesed, aga ilmselt nõudmine suureneb tulevikus. Eh, kõige selle jaoks on vaja investeeringuid, et me tõesti jõuaksime kahe tuhande viiekümnenda aasta eesmärkideni ja Euroopa Liidul on selleks erinevaid vahendeid. regulatiivsest plaanist lähtudes on kõige olulisem ehk TEN võrgustik, äh, vastav määrus, sinna kuuluvad äh, ühishuviprojektid, äh, samuti taastuvenergia direktiiv ning ETS ehk kvootide, süsinikukvootide jaotamine. siis meil on rahastamisvahendid, CEF, Euroopa Liidu ühendamise rahastu, siis meil on EFSIS, meil on Horisont kaks tuhat kakskümmend, mis keskendub rohkem äh, teadusuuringutele, innovatsioonile ning meil on ka selliseid üldfonde EFSI ja ESIF. et fondid ja tugiinstrumendid annavad umbes üks koma viis miljardit miljardit eurot grantidena aastas ja lisaks veel kaksteist koma viis miljardit finantsinstrumentidena kõikidele energiaprojektidele. kümme kuni viisteist protsenti aastasest investeerimisvajadusest ainult elektrile on sellega kaetud. seega võib öelda, et meil oleks vaja täiendavat rahastamist leida nüüd äh, räägime, millised on praegused investeerimissuundumused. kõigepealt elektri tootmine. alustaksin tavaenergiast ja, äh, ja taastuvenergiast, siis mu kolleeg räägib ülejäänud aspektidest. taastuvenergia tootmise puhul on näha, et äh, tehnoloogia hakkab kiirelt odavnema, võrreldes nüüd tavatootmisega, aga ikkagi on vaja umbes viiskümmend miljardit dollarit aastas investeeringuid. võrreldes kahe tuhande neljanda aastaga on investeeringud suurenenud kuus korda, kaks tuhat neli oli selles valdkonnas USA liidripositsioonil, nüüd on sellele asunud Hiina investeeringud ei ole tegelikult ühtlaselt liikmesriikides jaotunud, Euroopa Liidu üleselt on erinevused väga suured ja väga palju töötatakse just subsiidiumide toetuste abil. isegi kui need toetused vähenevad äh, megavatt-tunnile, on, on nad muutunud ikkagi turupõhiseks ja nüüd äh, tavaenergia tootmine meie tuvastasime, et äh, järjest rohkem tulevad turule taastuvenergia allikad, seega tekib surve äh, tavatootmisele. Äh, fossiilkütustel ning tuumakütusel põhinevad energiajaamad võetakse kasutusest maha ja töötatakse välja uusi projekte, mingit niisugust ettevõtlus, üks niisugust õigustust ei ole praegu tugevat, siis ikkagi kasutatakse tavaenergiat. Jessica rääkis siin juba nendest investeeringutest, investeeringud on tegelikult reguleeritud ja praegu mõjutab energiasektori investeeringuid oluliselt just taastuvenergia, aga ei tohi ära unustada ka, et suur osa investeeringutest äh, on vajalikud just selleks, et äh, infrastruktuuri uuendada. Äh, järjest rohkem on vaja tasakaalu saavutada ja see on seotud erinevate ühendustega, praegu on taastuvenergia osakaal elek-, elektri tootmises kakskümmend kaheksa protsenti, viiskümmend protsenti on vahelduv vool ja eh, kasutatakse siis eh, päikese- ja tuuleenergiat, investeeringud eh, erinevad, Saksamaal on palju rohkem investeeringuid, investeeritud üldiselt on kümme protsenti taastuvenergia osakaal, mingeid probleeme ei tohiks üldiselt olla, võrreld, kui võrrelda mm, jaotusvõrke ja tootmist, see vahelduv voolu kasutus on täiesti võimalik, võrgud absorbeerivad need eh, kõikumised. aga surve sektorile suureneb ja nüüd on vaja kuidagi tasakaalustada äh, tootmist, tootmine peaks olema paindlikum, näiteks äh, kasutatakse ka gaasi, äh, elektri tootmist, gaasil põhinevat elektri tootmist ning äh, püütakse reguleerida tootmist vastavalt nõudlusele. meil on sellised katkestatavad lepingud, sellega on juba võimalik reguleerida tootmist ja nõudlust ja eh, kuigi see, selline praktika areneb, on ikka veel palju ära teha ja nüüd säilitamine, eh, osa, eh, osa tehnoloogiat on juba olemas, pumptehnoloogia üheksakümmend viis protsenti sellest kasutatud, Euroopa Liidus kasutatavast tehnoloogiast, aga juba töötatakse välja erinevaid äh, akusid, patareisid, nelikümmend protsenti Saksamaal, ähm, nelikümmend protsenti installatsioonidest on juba patareidega varustatud Saksamaal. trendid, investeerimistrendid on väga olulised, ähm, investeeringutega kaasneb ka digitaliseerimine, äh, see muudab energiaturgu maastikku oluliselt äh, pakkudes uusi teenuseid, turule tulevad uued teenusepakkujad, uued tooted, näiteks energiavoks, äh, väga äh, huvitavaid arenguid toimub praegu energiasektoris. nüüd taastuvenergia osakaal ja, ja kõik need Äh, uued investeeringud võivad elektri hinna kõrgele tõsta ja seda tuleks kaaluda, seega äh, meil on üks, e-, meie üks eesmärke on ka energia taskukohasus ja seetõttu kaks tuhat kolmkümmend äh, ilmselt on praegune elektrienergia hind kolmkümmend või see on elektrienergia hind kolmkümmend protsenti kallim kui kahe tuhande kümnendal aastal üldiselt äh, peab arvestama sellega, et elektriarved kasvavad. me oleme kõik teadlikud sellest, et elektrisektoris on veel kaks suundumust, kõigepealt transpordi elektrifitseerimine ning kütmise elektrifitseerimine. transpordi puhul on äh, osakaal lausa kaheksakümmend protsenti, see meie eesmärk kahe tuhande viiekümnendaks aastaks. ja selle mõju on väga suur. praegusel hetkel äh, äh, oleks see kümme protsenti kogu energia tootmisest, aga tulevikus võib vaja minna sada viiskümmend megavatt-tundi et neid vajadusi rahuldada. nüüd soojuspumbad, küt-, äh, termaalpaneelid, gaasisektor, äh, see on siis äh, kütmise poole pealt kõik areneb ja on, Hollandis on näha, et valitsus on teinud strateegilise otsuse järk-järgult gaasi kaotamiseks kütmissektorist ning põhimõtteliselt investeeringuid gaasi infrastruktuuri enam ei tehta. me teame, et äh, Euroopa Liidu finantstugi elektri äh, kasutusse, elektri tootmisse on suurenenud oluliselt aastatel kaks tuhat kaheksa kuni kaks tuhat kaksteist ja see äh, kasv ei puuduta mitte ainult taastuvenergiat üheksakümmend protsenti, vaid ka kolmkümmend neli protsenti fossiilkütuste puhul. Äh, see on üsna kummaline, et fossiilkütustel põhinev elektri tootmine, kaasa arvatud äh, maagaas, kivisüsi, saab ikkagi nii kõrgel ta-, tasemel või nii suurel hulgal toetusi seega mm, tegelikult äh, võiks olla meie lahenduseks järk-järguline toetuste ärakaotamine fossiilkütustele, äh, selleks, et tõesti üle minna äh, ja kiirendada üleminekut madala süsinikusisaldusega majandusele. ja lõpuks me teame, et meil on nüüd uued instrumendid, näiteks mitmesugused kohalikud kooperatiivid, meil on uusi projekti finantseerimismudeleid, näiteks äh, eravahenditest investeeringud. et millised on äh, tõkked ja käivitajad investeeringute puhul? ajalooliselt on tähtis olnud nõudluse kasv, kuid see enam nii ei ole. Äh, nõudluse kasv on piiratud ja enamus nõudluse kasvust tegelikult on taastuvenergia investeeringutega juba kaetud. Jessica äh, rääkis sellest, äh, äh, kui suured võiksid olla hüvitised, me ei saa seda hüvitisi enam takistuseks pidada ja võib-olla peaks kõige olulisematele aspektidele keskenduda ja siis on näha, et kõige olulisem investeeringute stimuleerija praeguses turu kontekstis on just taastuvenergia toetamine ja üks kõige olulisematest takistustest on praegu äh, lubade äh, jagamise menetlus ning avalikkuse äh, vastuvõtt uutele infrastruktuuridele. see on nüüd see üldpilt. ja veel hindasime kahteteist erinevat poliitilist äh, stsenaariumi. kõigepealt äh, tegelesime turu olukorraga, teiseks jälgisime, mis toimib turul siis, kui turg ei toimi ja kolmas grupp teemasid, mida me käsitlesime, olid nii-öelda üldteemad. ja meie äh, äh, järeldused on äh, siis sellised, et turul valikute laiendamine oleks kõige õigem stsenaarium, siis on võimalik ka nendele kriteeriumidele vastata, mis me oleme endale seadnud selleks, et oma eesmärkideni jõuda. nüüd me oleme erinevaid poliitilisi valikuid siis pingeritta seadnud, äh, arvestades nende mõju äh, ja oleme esile toonud kuus kõige positiivsema mõjuga stsenaariumi. loomulikult äh, kõik see kajastub ka meie soovitustes ja teen teile ettepaneku, et räägiksime kohe meie soovitustest. see on meie uuringu kõige olulisem osa üldse meie esimene soovitus, see keskendub äh, vajadusele tagada investeerimiskindlus. see on selline sõnum, mida on esitatud juba erinevates uuringutes ja, ja äh, see on sektorile väga oluline. see on võtmetähtsusega igasugustele investeeringutele, mitte ainult äh, tootmises või võrgustike, ühenduste loomisel, igas valdkonnas. nüüd me oleme seda äh, juhtumite uurimisel avastanud, et äh, Hispaanias muutus taastuvenergia poliitika aastal kaks tuhat kolmteist, aga sellel oli ka retroaktiivne mõju ja see on viinud selleni, et kõik investeeringud lihtsalt peatusid. Äh, et investeerimiskindlus on väga tähtis. teiseks, taastuvenergia toetus peab olema ennustatav, stabiilne, see on kõik seotud meie esimese soovitusega, aga Euroopa tasandi toetus peab olema paremini koordineeritud liikmesriikide vahel, äh, regioonide tasandil ja peab olema rohkem turule põhinev. hiljutised arengud on õiges suunas liikunud, näiteks äh, uus hangete süsteem on positiivne süsteem äh,, positiivne näide ja siis meil on ka äh, see uus talvepakett, äh, mis on nagu positiivne samm edasi. edasi teadusuuringud ja arendustegevus. me täheldasime, et vastavad jõupingutused on täiesti adekvaatsed, kvantitatiivsel tasandil on Euroopa piisavalt investeerinud äh, taastuvenergiasse teadusuuringute tasandil aga loomulikult on alati arenguruumi, näiteks äh, paremini keskenduda uuele tehnoloogiale, uutele turumudelitele ja koordineerida tööd paremini. tarnekindlus on samuti kriitiline küsimus ja me tahaksime siin üle korrata selle soovituse, mis me juba andsime hüvitiste mehhanism liikmesriigiti peab olema paremini koordineeritud samuti äh, regioonide tasandil ja kui võimalik ka Euroopa Liidu tasandil. edasi äh,, salvestamine, kogumine, jällegi meil on vaja harmoneerivat, reguleerivat raamistikku Euroopa Liidu tasandil, see on jälle selline mõte, mille me oleme juba talvepaketti võtnud. ja edasi tuleks keskenduda ühenduvusele, ühenduvuse äh, suutlikkusele. Euroopa poliitikud äh, on seadnud eesmärgi kümme protsenti, aga me arvame, et asjakohasemad oleksid diferentseeritud eesmärgid ja poliitikud peaksid samuti või poliitikasuunajad peaksid samuti äh, mõtlema sellele, milline on äh, süsteemide füüsiline võimsus ja milline on sellele ligipääsetavus, milline on äh, süsteemide kättesaadavus turul, see on praegusel hetkel kriitiline küsimus. meil on veel äh, soovitusi ähm, selleks, et ähm, võrgustike jaotusvõrkudesse investeerida asjakohaselt on äh, vaja stiimuleid luua äh, nii operaatoritele kui investeerijatele. Äh, samuti on oluline ligipääs, partnerite ligipääs finantseerimisvahenditele. me ei ole seda oluliseks takistuseks pidanud, aga ikkagi on selliseid väikesi probleeme, mida tuleks mainida näiteks ligipääs Euroopa Liidu kaasfinantseerimise instrumentidele peaks olema lihtsam Äh, ja samas tuleks vältida kattumist äh, ja tuleks teha nii, et ka äh, väikesed operaatorid, väikeettevõtjad ja väiksed projektid saaksid ligipääsu Euroopa Liidu rahastamisele. seda on teatud algatustega täiesti võimalik saavutada. samuti on hinnakujundus oluline, investeerijatel on vaja õigeid hinnasignaale, elekt-, elektri kohta, süsiniku kohta ja jaotusvõrkude kohta äh, reguleeritud tariifid loomulikult ei ole õige instrument selleks, et stiimuleid pakkuda investeerijatele. Äh, reguleeritud äh, tariifid tuleks ära kasutada, ära kaotada, siis ja ära tuleks kaotada ka igasugused hinnalaed vastasel korral me ei suuda stimuleerida investeeringuid. CO2 hind on probleemne, see on liiga madal praegu äh, ja äh, tuleks võtta meetmeid, et süsniku hinda tõsta. edasi äh, energiatõhusus ja vastamine nõudlusele, meil peaksid olema adekvaatsed regulatiivsed raamid ning äh, seda tuleks reguleerida Euroopa Liidu tasandil, et oleks selge, kes mille eest vastutab, et kes vastutab andmete eest, kuidas toimub kommunikatsioon ja nii edasi. ja lõpuks seoses lubadega, tegevuslubadega jällegi protsess peaks olema lühem ja lihtsam äh, ning samuti äh, on probleemiks avalikkuse vastuvõtt sellega tuleb tegeleda, meil on olemas juba häid näiteid ja häid tavasid, näiteks investorid ja ametivõimud peaksid äh, avalikkusega nõu pidama äh, ja peaks pakkuma ka äh, võimalusi kaasfinantseerimiseks, luues selliseid kooperatiivilaadseid partnerlusi see võiks olla Euroopa Liidus selline üks hea näide, millest lähtuda edaspidi. suur aitäh teile! suur tänu! see oli väga huvitav esitlus ning ka teie raport on meie jaoks väga tähtis. ja kas kolleegid tahavad võtta sõna? kolleeg Levandovski, palun! suur tänu! ma olen nõus meie Äh, juhatajaga, et see oli tõesti väga huvitav ja ambitsioonikad soovitused. mul on kaks küsimust. Te hindate oma uuringus seda, mida on tarvis saavutada iga-aastaselt äh, selleks, et eesmärke saavutada, see on rohkem kui sada nelikümmend miljardit äh, eurot nii elektri tootmiseks kui ka ülekandeks ja see on palju rohkem muidugi kui praeguste Euroopa Liidu instrumentide võimalused, aga kaks nädalat tagasi me ETS-i süsteemi muutmise üle just hääletasime ja meile jäi mulje, et see oligi ju tehtud selleks, et suurendada neid hindu ja küsimus on nüüd selles, missugune on teie meelest nende CO kahe heitmete hinna tõstmise mõju investeeringutele, mis on tarvilikud selleks, et neid ambitsioonikaid eesmärke täita. ja teine küsimus puudutab äh, äri- ja riskiprofiili erinevusi seoses sellega, mida tuleks rahastada Euroopa eelarvest, EFSist ja nii edasi äh, äh, ja kui vaadata just seda riigiti investeerimist, aga igal juhul ma tahaksin selle küsimuse esitada ka, aitäh. Thank you very much. suur tänu. härra Niedermeier. Thank you very much. suur tänu. tänan selle tutvustuse eest. mul on üks küsimus ja see puudutab investeeringuid võrkudesse. Te ei rääkinud siin detsentraliseeritud energia tootmisest oma esitluses. ma kujutan ette, et see on ka õige, sellepärast et me ei tea, missugune mudel hakkab siin domineerima, kuid näib, et tulevikus võib ka olulist rolli mängida detsentraliseeritud tootmine ja sedasorti tootmisel ei ole vaja sellist väga laiaulatuslikku võrku. kui asi nõnda on, siis kuidas teha investeeringuid, äh, kuidas neid investeeringuid võimalikuks teha võrkidesse? kas äh, kombineeritakse siis mõlemat süsteemi äh, ja kas äh, kohaliku tootmisega seotud salvestamine võib-olla võiks olla see võimalus, mille kaudu vähendada võrkudesse tehtavaid investeeringuid ja kuidas see kõik mõjub elektri hinnale? kolleeg Skrõlet. Thank you, Chair. Uh, uh, listening to your presentation, I panin tähele, kuulates teid, et te mainisite ka kapitalikulusid ühel slaidil. kas teil on mingi ülevaade sellest, missugused need kapitalikulud liikmesriikides saavad olema? sest see info, mis minul on, näitab seda, et arenenud ja vähem arenenud liikmesriikide vahel ei ole need summad võrdsed. see tähendab seda, et vähem arenenud liikmesriikides äh, seal on ka suurem äh, poliitiline ja muu risk seoses investeeringutega. ja need riskid, investeeringuriskid on suuremad kui arenenud riikides. ja teine küsimus puudutab paindlikkust. Te paar korda mainisite seda ja tekstis ka oli sellest juttu, äh, nimelt äh, energia salvestamisest. on teil soovitusi selle kohta, kuidas äh, selliseid tehnoloogiaid arendada ja, ja sellesse investeerida, sest teada on, et USA-s ja Hiinas juba on tohutud salvestusvõimalused olemas ja ka on võimalik majapidamiste tasandil seda teha kas teil on ka mingisugune visioon selle kohta olemas, kuidas seda teha Euroopa Liidus? ja viimane küsimus äh,. infotehnoloogia, mis võimaldab kaasata rohkemaid kodanikke ka osalema energiaturgudel, kas selle kohta on soovitus olemas? ja kuidas selline tehnoloogia hakkab mõjutama äh, just sellel lähiperioodil kahe tuhande kolmekümnenda aastani meid. Uh, thank you very much, colleagues. suur tänu, kallid kolleegid. ma lisaksin ka paar küsimust. ma ei tea, kas ma sain nüüd õigesti asjast aru, aga te ütlesite ju, et juurdepääs rahastamisele ei ole probleem. kas on nii? see oli väga optimistlik avaldus. see mulle meeldib vägagi. aga kuidas selle reservvõimsuse mehhanismiga on? sest äh, siin meil ei ole piisavaid investeeringuid ja keegi ei taha äh, energiat või elektri tootmisse investeerida. nii et juurdepääs rahastamisele ühelt poolt ei ole probleem arendage seda teemat edasi, palun. ja ja energia tootmise ja elektrivõrkude vaheline proportsioon eh, on palju rohkem kaldu tootmise poole. aga sellegipoolest eh, võrkudesse investeerimise vajadus on umbes kuuskümmend protsenti nendest investeeringutest, mis eh, kuluvad energia tootmisele. see on väga tõsine öö, äh, olukord öö, äh, ja see puudutab eriti taastuvenergiaallikatest tootmist. ja slaidi peal, ühe slaidi peal te ütlesite, et uued rahastamisinstrumendid ja mudelid. ma saan sellest nõnda aru, et lõpuks maksab ikkagi ju klient kõik need investeeringud kinni ja ei ole vahet, kas on erainvestoriga tegemist või riigi rahaga, riigieelarvest tuleva rahaga, lõppude lõpuks kulud kasvavad ja tarbijad peaksid kõige eest maksma. aga kes alustab? kes alustab nende investeeringutega? kas, kas erainvestorid peaksid seda otsustama või riiklikud investorid eelarvest järsku või Euroopa Liidu eelarvest. kas siit peaksid tulema mõningad ideed, kes peaks alustama? sest lõpuks ikkagi kliendid maksavad kõik kinni, me saame sellest kõigest aru, aga keegi peaks algatusega välja tulema. kas on veel sõnasoovijaid? paistab, et ei ole. palun siis vastake, kallid külalised meie küsimustele. võib-olla samas järjekorras. kas tahate samas järjekorras? esimene küsimus siis, äh, äh, missugune mõju oli ETS-i äh, määruse ümbersõnastamisel? Are we going to follow the same okay. order then? Uh, I will probably start? Uh, okay. Yes, please. no mina alustan siis. mis puudutab neid eesmärke ja ETS-i, see küsimus on väga hea. ja muidugi selle algatuse eesmärk ETS-iga seoses on CO2 hinda tõsta. ja see on tõepoolest väga adekvaatne samm selleks, et investeeringuid mobiliseerida nii taastuvenergiaallikatesse kui ka mm, tava eh, elektritootmisse. kui CO2 hind tõuseb, siis sellel hetkel muidugi tõuseb ka elektrienergia hulgihind ja sellel hetkel muutuvad kasumlikumaks ja konkurentsivõimelisemaks taastuvenergiaallikad, ilma et neid peaks äh, subsideerima. nii et makromajanduslikus mõttes tegelikult selle CO2 hinna tõstmisega saavutatakse äh, häid tulemusi. kõneleja, kasuta mikrofoni. ja äh, see praegu on tegemist just probleemiga, sest marginaalid on väga liiga väiksed ja hulgihind on praegu liiga väike selleks, et investeeringuid stimuleerida. ja taastuvenergiaallikaid subsideeritakse, kui need äh, subsiidiumid ära kaotatakse, siis ei tulegi investeeringuid äh, energia tootmisse äh,. ei, ei taastuvenergiaallikatest ega ka konventsionaalsete tavatehnoloogiate abil. see on üks osa sellest vastusest ja kui me tõepoolest äh, CO2 hinda tõstame, ta jõuab niimoodi jutumärkides äh, mõistlikule tasemele, siis võib-olla enam pole tarvis äh, üldse seda reservvõimsuse mehhanismi kasutada. see võiks olla teistsugune lahendus selleks, et tarnekindluse küsimustki lahendada. siis investeeringud võrkudesse ja detsentraliseerimise mõju sellele? jah, põhimõtteliselt detsentraliseeritud äh, energiatootmist on arvesse võetud meie analüüsides, äh, nendes erinevates stsenaariumides, mida me kasutasime selleks, et nende arv, arvudeni jõuda, aga loomulikult sõltub ka sellest, kuidas tehnoloogia areneb. kui näiteks need patareid või akud oleksid lahenduseks, eh, kui nendesse investeeritakse, eh, ma näiteks siin toon näiteks Saksamaa kus, kus nelikümmend protsenti uutest eh, seadmetest omavad ka neid patareisid, siis ei ole tarvis võrku hakata tugevdama. kui on selline tehnoloogiline läbimurre, see kindlasti määrab ära ka selle, missuguseid investeeringuid ja kui palju investeeringuid on tarvis võrkudesse teha ja ühendustasud on samuti üks äh, asi, mis veel äh, mõjutab investeeringuid võrkudesse. põhimõtteliselt peaks ju äh, need kulud olema õiglaselt jaotatud selleks, et need süsteemi kulud oleksid optimaalsed ja võimalikult öö, äh, väikesed. see on ka väga oluline element just selles kontekstis. paindlikkus ja, ja salvestamise roll selleks, selles, et äh, paindlikkust äh, saavutada siin on palju tegureid, mis mõjutavad mitte ainult tehnoloogia, sellepärast et praegugi veel äh, uusi salvestustehnoloogiaid äh, äh uuritakse kuidas hüdroenergiat, kuidas teisi energialiike kasutada selleks, et salvestada. nii et tehnoloogilises perspektiivis on siin veel lahendamata küsimusi, samas aga on küsimusi, millega poliitikud, võimud peavad tegelema ja siin ma pean silmas just võrgutariife ja ka seda regulatiivset konteksti, näiteks omandiküsimus, see on kriitilise tähtsusega kas võrguomanikud äh, saavad äh, omada ka äh, salvestatavat energiat, see on, on selles meie uues talvepaketis, aga see on väga oluline ka ettevõtjate jaoks just nimelt kogu selles elektrisektoris. ja võrgutariifid salvestumise puhul, see on samuti kriitilise tähtsusega, kas salvestamine salvestatud energia on nagu energiatootja oma või kasutaja oma, et kellel, kas siis kasutatakse nii tootmistariife kui ka kasutajatariife siis, kui äh, luuakse neid äh, energiasalvesteid. ja kui äh, see taust on ära reguleeritud seoses omandu, omandi küsimusega, siis määratakse ära ka see, kui kiiresti või mil moel hakatakse neid salvestussüsteeme looma ja missuguses tempos mis puudutab äh, infotehnoloogiat, digitaliseerimine on väga tähtis ja, ja kodanike osalus, see on samuti äh, selle talvepaketi äh, olulisi eesmärke ka seal on tarvis äh, mitmeid instrumente, nagu näiteks äh, elektrienergia mõõturid, nutikad mõõturid, siis reguleeritud hinnad, fikseeritud hinnad, nendega ei ole võimalik kodanikke stimuleerida, äh, et nad oleksid ka aktiivsed tegijad energiaturul. ka selles vallas on tarvis tehnoloogiat nutikad mõõtjad ja nii edasi ja on tarvis ka adekvaatset poliitikat teisalt vaadatuna. ja tõepoolest võib-olla ma ütlesin pro pisut provokatiivselt äh, rahastamise kohta, äh, aga tõesti, seda käitajad ütlevad Äh, juurdepääs praeguses äh, finantsolukorras rahastamisele ei ole suureks probleemiks. kasumlikkus on see põhiline probleem siin. kui on võimalik leida kasumlikke äh, projekte, siis ei ole probleem saada partnereid, kes rahastavad ja saada rahastust oma projektidele. aga kasumlikkus on probleem ja riskid on probleemiks ja riskid, seadusandlik risk, juba kaks või kolm korda olen seda rõhutanud, äh, investorite kindlus, tehnoloogilised riskid on ka suhteliselt kõrged ja majandusriskid. mis saab olema hind, marginaalid homme, võttes arvesse kõiki neid erinevaid ebakindlusi, mis meie ees seisavad millega me peame toime tulema oma elektrisektoris ning äh, investeeringutest veel rääkides, siis ma arvan, et tuleks vahet teha reguleeritud investeeringute ja liberaliseeritud turul tehtavate investeeringute vahel. reguleeritud investeeringud, ähm, mis on siis võrkudesse tehtud, seal peaksid olema selged reeglid, mida riigid või, või võimud on määratlenud ja investeeringud energia tootmisse, salvestamisse, nõudluse äh, pakkumise, tasakaalu saavutamisele, see on siis see liberaliseeritud turg, seal on erainvestorid ja nemad peaksidki seal juhtrolli mängima. nõnda, et muidugi peab olema seal ka äh, korralik, selge ja äh, investeeringuid võimaldav reguleeriv raamistik see reservvõimsuse mehhanism, äh, see päriselt meie uuringu osa ei olnud. ma arvan, et praeguses kontekstis ei ole teist valikut. ja võttes arvesse äh, hulgituru hinnad, äh, mida ainult muutuvkulud ära määravad, selle tõttu ei ole või muud valikut ja selleks on meil tarvis seda reservvõimsuse mehhanismi selleks, et tootmisse investeeringuid saada ja see on ka põhjus, miks erinevad liikmesriigid ongi selle suuna valinud. ja see on niisugune alt üles lähenemisviis, mis ei ole ka halb, sellepärast et ei ole ju tegelikult ühte ainukest lahendust, mis kõlbab kõigile. nii et alt üles lähenemisviis sobib, seal pole midagi viga, äh, see tugineb liikmesriikide konkreetsetele vajadustele, aga ühel hetkel on tarvis ka ülevalt alla lähenemisviisi selleks, et neid erinevaid algatusi äh, harmoneerida, koordineerida ja selleks, et liikmesriigid saaksid äh, osaleda ka oma naaberriikide äh, turgudel, et see, mis praegu toimub, ei ole kuidagi vale, aga seda tuleks siiski ka suunata Äh, äh, õige eesmärgi äh, saavutamisele ja selle me peaksime ühiselt määratlema, selle eesmärgi. kas te soovite midagi lisada veel? paar asja võib-olla, mis võib-olla jäid tähelepanuta meie pöörame tähelepanu Euroopa Liidu tasandil äh, hinnangute andmisele, enamuses asjades meil liikmesriigid ei ole andmeid, kuid me vaatasime siiski põhjalikult läbi erinevad stsenaariumid ja põhjalikud lisad on, kui te lähete neid öö, äh, lisasid lugema, siis te leiate sealt ka liikmesriigi tasandil erinevat liiki teavet. kõik muu vist sai ära vastatud. suur tänu! suur tänu teile mõlemale. see tõesti oli väga huvitav ja see on tähtis teema meie jaoks. enne kui meie saame oma seisukoha talvepaketi ja puhta energiapaketi osas kujundada. veel kord suur tänu esitluse eest ja selle raporti eest, suur tänu! Uh, now, dear colleagues, we go to the ja nüüd, kallid kolleegid, läheme edasi viienda päevakorrapunkti juurde. esimees vabandab, siiski neljanda päevakorrapunkti juurde, kohalike kogukondade internetiühenduse parandamine. meie raportööriks on kolleeg Carlos Sorinio nagu te teate, septembris kaks tuhat kuusteist võttis komisjon vastu ettepaneku võtta vastu määrus mille eesmärgiks on kohalike kogukondade internetiühenduse parandamine. ettepaneku ulatus on selge, selle peamiseks sisuks on wifi ühenduse tagamine kõikidele kodanikele avalikus ruumis tagada siis Wi-Fi ühendus üle terve Euroopa ja selle projekti nimi on Wi-Fi for EU. meie oleme selles küsimuses juhtkomisjoniks, transpordi, eelarvekomisjon ja regionaalasjade komisjon on omakorda arvamuse esitajad vastavalt äh, artiklile viiskümmend neli. meie vastutus on täiesti selge ja sõna saab härra Sorinio. suur tänu, härra esimees, kallid kolleegid. tahaksin kõigepealt tänada selle võimaluse eest äh, rääkida täna oma raportist see ettepanek, mille komisjon on teinud ja algatus, mille ta on võtnud, on äärmiselt oluline, nimelt siis äh, Wi-Fi for EU programm mille eesmärgiks on internetiühenduse parandamine kohalike kogukondade jaoks. siin on mõned põhimõtted, äh, mis on selle ettepaneku aluseks. Äh, läbi on viidud uuring äh, selleks, et leida parem kontakt Euroopa kodanikega ja, ja üks sellistest võimalustest tuua lähemale kodanikke Euroopa Liidule on just nimelt digitaalmaailmas meie eesmärgiks on äh, see, et kodanikud äh, saaksid äh, nii palju kui võimalik kasu lõigata digitaalsest ühisturust, mis otseselt nende igapäevaelu mõjutab. loomulikult võib seda saavutada läbi süsteemi, mis muudab nii meie ühiskondi kui ka kogukondi ettepanekul on teatud eesmärgid ja me tahame kodanikele anda väga konkreetseid äh, eeliseid. tegemist on ühtlasi ka pilootprojektiga. see peaks kõik näitama seda, kuidas me tahaksime näha uue kogukonna väljakujunemist Euroopas. gigabitt-ühiskond, ühiskond, mis on kaasav, kuid samas tehnoloogilises plaanis siis äh, maailma tasandil eesrinnas oma raporti koostamisel ajal kohtusin ma nii regioonide komitee esindajatega, majandus-sotsiaalkomisjoni esindajatega, nemad on esitanud samuti oma arvamuse selles küsimuses ja mõlemad äh, organisatsioonid toetavad äh, seda ettepanekut. kohtusin aga ka sektori esindajatega, vabakondade esindajatega ja ka meie variraportöörid on andnud väga suure panuse selle raporti koostamisse. korraldasime äh, komisjonis, meie siin komisjonis Telekomi paketi raames ka kaks avalikku kuulamist. minu raport äh, keskendub äh, viiele sambale, millest ma räägiksin. kõigepealt äh, senised kogemused. me peame kõigepealt tagama võrgu neutraalsuse tehnoloogilises plaanis, aga neutraalsus tuleb tagada ka majanduslikus plaanis ja selleks, et ükski inimene ei jääks kõrvale, ja et äh, kõik saa-, kõigi jaoks oleks see teenus taskukohane ja ka geograafiliselt tuleb tagada neutraalsus, mitte kedagi ei tohi välistada ka geograafilistel kaalutlustel inimesed, kes elavad näiteks mägipiirkondades või Euroopa Liidu äärealadel. aga kõige olulisem on loomulikult äh, teenuse kvaliteet. nüüd edasi oluline meie jaoks äh, on see, et see projekt oleks vastupidav ka tehnoloogia arengut arvestades. tehnoloogia areneb ja meie peame selle arenguga kaasas äh, käima. edasi. rakendada tuleb äh, nii-öelda osalusmudelit sellest projektist on kõige rohkem kasu, kui tekivad sünergiad Euroopa tasandil. see menetluskord aga kogu selle projekti puhul peab olema lihtne, see peab olema kiire ja arusaadav ja kui asjad arenevad kiiresti, siis on võimalik sellest ka kasu lõigata. teatud prioriteetidest tuleb lähtuda, loomulikult ühtekuuluvuskavadest kõigepealt ja me ei saa selle teenuse puhul lihtsalt lähtuda põhimõttest, kes ees, see mees, kõik äh, riigid peavad esitama oma tegevuskava ja välja töötame oma prioriteedid. ja loomulikult kõik on riikidest sõltuv ja riiklikest oludest sõltuv, aga ühtekuuluvus peaks olema see, millest me lähtume. projekt peab olema kaasav me ei tohi loomulikult unustada ka konkurentsi küsimust. Äh, avalik sektor ei peaks aga konkureerima erasektori ettevõtetega kohalikul tasandil. loomulikult ei tohi välistada teisi rahastamisallikaid, mis võiksid kokku sobida selle projektiga. meie oleme teinud äh, me esitame muudatusettepanekud, härra esimees sellest juba rääkis, aga ma natukene ennetan neid arutelusid eh, lisaks nendele muudatusettepanekutele, mille kolleegid on juba esitanud, keda ma muuseas tahaksin tänada kõiki kolleege ehm, koostööst. mina tahaksin nende muudatusettepanekute kontekstis näha seda, et me täpsustaksime asju kahe muudatusettepaneku puhul. kõigepealt viide lihtsustatud mudelile nimelt eh, siis eh, see kupongide, vautšerite, vabandust, küsimus, eh, see, selles osas me peame veel natukene asju selgitama ja teine punkt puudutab selle mm, projekti teatud piiranguid juurdepääs, mahud äh, ja nii edasi, sellised küsimused võib-olla eeldaksid natukene täpsemaid arutelusid. ja sellega ma lõpetan, härra esimees, ma tahtsin ainult äh, öelda nii palju veel sissejuhatuseks, et see projekt on võib-olla investeeringu mõttes mitte väga mahukas projekt, aga sümboolses mõttes on see väga-väga oluline ja väga tähtis on selle kõige puhul see, et see asi saaks käima nii kiiresti kui võimalik. see, see on digitaalse paketi väga oluline osa ja see tuleb käivitada kohe, praegu see ettepanek on suurepärane, see on parem, kui me käivitame praegu hea projekti, kui mingisuguse suurepärase programmi, milleks läheb aga aega tohutult suur tänu, ütleb härra esimees ja nüüd Rahvapartei nimel sõna äh, Ann Sanderile suur tänu, härra esimees, kallid kolleegid, ma tahaksin kõigepealt tänada meie raportööri härra Sorinjat selle arvamuse eelnõu eest. see annab meile võimaluse täpsustada selle määruse teatud aspekte. tuletaksin kõigepealt meelde, et see programm lubab siis rahastada umbes kahekümne miljoni euro ulatuses kohalikke omavalitsusi, kes soovivad oma avalikus ruumis eh, wifi tagada kodanikele ja juurdepääsu tasuta siis tagada elanikele. nii nagu eelmisel korral ütlesime, meie fraktsioon toetab seda ettepanekut, sellepärast et kodanikele on vaja sellist Euroopat, millest on kasu, mis toob neile midagi konkreetset, oleks käegakatsutav, arusaadav ja oleks igapäevases elus ka nähtav sellegipoolest äh, me tahaksime, et teatud aspektid oleksid selgemini välja kirjutatud, kõigepealt ei tohiks luua valesid äh, ootuseid. Äh, sada kakskümmend miljonit eurot on ainult selle paketi maht ja meie ühendus, meil on samas aga kogukondi väga palju Euroopas, kordades rohkem ja see tähendab seda, et on vaja leida lisavahendeid, näiteks nagu struktuurifondide vahenditest mulle meeldib muudatusettepanek kaheksateist, mis on selles osas esitatud. nüüd äh, määruse eelnõus, projektis on näha, et ainult äh, ülikiire ühendus on äh, abikõlbulik, kuid nagu muudatusettepanekus seitse raportöör ütleb, kolm neljandikku kodumajapidamistest Euroopas maapiirkondades ei ole sellist püsikiiret ühendust. see tähendab seda, et nõudmist tuleks leevendada, ei saa nõuda ülikiiret kiiret ühendust et tagada kaetavus ka nendes äh, piirkondades, kuidas seda ei ole ja toetan muudatusettepanekut neliteist. ja lõpetuseks toetan ka ühtset äh, identifitseerimissüsteemi, mis kehtiks terves, terve Euroopa territooriumi pea, territooriumil, muudatusettepanek kolm. aga ma ei ole nõus raportööriga selles osas, et tuleks äh, igasugused piirangud tühistada, sealhulgas ühenduse aeg või mahud ma arvan, et me peaksime lubama kohalikel omavalitsustel ette näha ka sammud äh, kuritarvitamise puhul ja piirata teatud lehekülgede juurdepääsu, mille sisu on ebaseaduslik ja ma arvan et ka, et kogukondade grupp võiks olla abikõlbulik ja selleks, et aidata kaasa selle projekti elluviimisele ja tagada territoriaalne ühtekuulutus ja ma arvan lõpetuseks, et me oleme endale seadnud ühtsed eesmärgid ja ma arvan ka, et tuleb tegutseda kiiresti, et esimesed avaldused oleks võimalikud juba enne suve läbi vaadata, see on tõesti, ma tahaksin rõhutada seda, üks selline projekt, mis võib näidata eurooplastele, mida Euroopa konkreetselt, pragmaatiliselt võib nende jaoks teha ja arvestades praegu üldiseid olusid Euroopa Liidus, arvan ma ühtlasi, et see oleks küll midagi väga olulist meie jaoks. suur tänu! suur tänu nende märkuste eest, proua Sander. härra Delitška, palun, ALDE nimel. suur tänu. daamid ja härrad, kõigepealt ma tahaksin alustuseks tunnustust avaldada härra Sorin ja meie raportööri lähenemisviisile, hea meel teiega koostööd teha. põhimõtteliselt räägime me siin ju olukorrast, äh, mis äh, on paljudes liikmesriikides, praegu nimelt äh, meil ei ole nii-öelda digitaalset kultuuri, mis oleks käegakatsutav. meil ei ole sellist kultuuri tagatud kõikides kogukondades aga kogukonnad tuleksid üht või teistpidi wifi'ga ühendada, kas läbi kohaliku investeeringu, siseriiklikute investeeringute või siis läbi selliste programmide nagu see programm loomulikult see ettepanek nüüd äh, oluliselt olukorda ei muuda, juba siin öeldi, et äh, ette nähtud rahalisi vahendeid ei ole just palju, aga e-, ega Euroopa Liit peakski vist ainult e, toetama e, selles mõttes investeeringuid kas kohalikust või riiklikust eelarvest ja ma olen valmis konstruktiivseks koostööks, olen valmis panustama sellele, et jõuaksime ühtsele lahendusele, nimelt ma leian, et positiivne selle projekti puhul on see, et ta on kindlasti muutuste kiirendajaks liikmesriikides, eriti nendes liikmesriikides, kus seda digikultuuri võib-olla kui sellist äh, veel ei ole või see ei ole päris küps. Äh, muidugi kogukonnad on erineva suurusega, omavalitsused samuti, regioonid ka ja sellest võib palju rääkida, aga üldiselt põhimõtteliselt me oleme nõus. aga nüüd äh, konkreetne siis meie raport see on päris hea raport ja peegeldab väga hästi neid arutelusid, mis me seni oleme juba pidanud, kuid on mõned küsimused, mis siiski äh, on veel lahtised ja mille puhul ma esitaksin ise ka eh, siis õigeks ajaks muudatusettepanekud. mulle meeldib eh, see, et eh, tegemist on sellise ühekordse projektiga, mis, mida, mis ka koheselt mingisugused mõjud toob ja midagi muudab see mõjutab ka otseselt seda, kuidas koju komisjon äh, taotlejatega ümber käib äh, ja peaks aitama kaasa kultuurimuutusele, aga sellel peab, sellel programmil peaksid olema ka teatud järelmõjud äh, ja seega ma olen rääkinud, et võib-olla tulevikus võiks rääkida selle programmi toomisest tõukevahendite alla või äh, seostada see teiste fondidega, võib-olla olen küll teistsugusel äh, arvamusel, kui on muudatusettepanekus kaheksateist, täiendavate teenuste all see ära toodud Ehm, aga põhimõtteliselt jällegi olen nõus sellega, et sellel peab olema mingisugune täiendav efekt senistele programmidele, isegi nende, selle piskuga on võimalik midagi ära teha. räägiti ka geograafilisest tasakaalust, härra Sorinja on selles mõttes minu meelest saanud tasakaalu päris ilusti paika oma muudatusettepanekuga, võib-olla oleks ka võimalik seda timmida siin ja seal, aga tema lähenemine on täiesti legitiimne. ja sama puudutab ka võimalikku konkurentsi küsimust, härra Zorinno, teil on võib-olla meeles see, et mina ütlesin, et ega see ei ole problemaatiline iseenesest, kui uue programm, uuest programmist kasusaajad äh, satuvad konkurentsi praeguste äh, lahendustega, mis on leitud omavalitsuste tasandil. aga välja tuleks kindlasti tuua vähemalt põhjenduspunktideski, et komisjon programmi rakendamisel peaks vältima selliseid äh, olukordi, kus võib-olla marginaalsed programmid võiksid eh, tekkida liig-, tekitada liigseid probleeme konkurentsile ja siis veel muudatusettepanek üksteist. muudatusettepanekus üksteist rõhutab eh, infoühiskonna huvides juurdepääsu tagamise kõikidele kodanike universaalteenustele aspekti. me peame vaatama, kuidas see läheb eh, koodeksiga kokku universaalteenuste puhul laiemalt ja kokkuvõtteks siis äh, esimees härra Sorinio, kallid kolleegid, mul on jah, minult on tulemas äh, mõned muudatusettepanekud, kuid oluliselt need ei muuda seda arvamuse eelnõud, raporti eelnõud, mina arvan, et see raport on päris hea ja nagu teisedki kolleegid on öelnud, asjaga tuleks edasi minna nii kiiresti kui võimalik ja esimene hange peaks äh, tulema veel sellel aastal ja jõudma ka konkreetsete sammudeni ja kindlasti tuleb tagada see, et me saame ka tagasisidet hankijatelt, sest et see kogemus on meile kulda väärt. suur tänu, härra Selikiotis on meie järgmine kõneleja. suur tänu, härra esimees, kõigepealt äh, tahaksin ma tänada Carlos Sorinjat selle raporti koostamise eest meie arutelud härra Sorinjoga on äh, olnud ka alati väga viljakad variraportööride kohtumisel. ja suur tänu härra Sorinjole ka selle arutelu eest, mille pidasime maha kogukondade ühendamise äh, kontekstis. väga oluline on see, et äh, tõesti traadita netiühendus oleks tagatud kohalike kogukondade tasandil, see on oluline haiglatele, raamatukogudele, aga ka laiemalt ärgem unustagem ka ülikoole, koole, ühistransporti ja muid taolisi avalik, ühiselu, avaliku ühiselu aspekte ja ma olen kõikides nendes aspektides nõus meie raportööriga. ja praegune juurutatud süsteem on ka geograafiliselt ilusti tasakaalus. meie fraktsiooni jaoks on see väga tähtis küsimus. ühendatavus eriti nende regioonide jaoks, mis on vähem arenenud ja, või on kaugemal. saared, mägised piirkonnad, geograafiliselt isoleeritud piirkonnad, kõik peavad saama kaetud ja loomulikult on meie eesmärgiks kõikide kodanike teenimine me tahame, et äh, mõjud äh, oleksid maksimaalselt positiivsed kõikidele inimestele kõikidest sotsiaalsetest klassidest. aga komisjoni ettepaneku puhul meie hääletame sellele siiski vastu, sest et äh, komisjon ütleb, et eelarve jagatakse, kes ees, see mees põhimõttel. vot sellisele asjale meie oleme vastu ja meie arvame nimelt, et kõik omavalitsused peavad olema tingimustega kursis ja me peame koheselt äh, hakkama pihta esialgse ettevalmistava tööga äh, selleks, et äh, see programm ilusti käima lükata. veel kord, ma arvan, et me peame teenima ennekõike siin kohalikke omavalitsusi. ja on ülioluline, et äh, ühiskond lõikaks sellest ettepanekust äh, nii palju kasu kui võimalik. veelgi enam, ütleksin, et äh, see ühendus peaks siis olema tõesti tasuta, vaatamata sellele, millised lepingud allkirjastatakse, see teenus peab olema igal juhul tasuta, olenemata abonendi abonemendi liigist ja nii edasi ja meie muudatusettepanekud sellele keskenduvad ja selle suuna võtavad, aitäh. suur tänu, härra Blanco Lopes. suur tänu, härra esimees. see raport keskendub internetiühenduse parandamisele kohalikes omavalits-, kohalikes kogukondades ja omavalitsustes ja, ja tõesti, see on tõsine teema praegu väga paljudes piirkondades, ka näiteks Galiitsias, kust olen pärit mina. ma tahaksin tänada Carlos Sorinot tehtud ettepaneku eest ja mulle tundub, et äh, ta on tabanud naelapea pihta. nimelt tuleb tagada see, et integreeritud oleksid kõik ühenduspunktid Euroopas ühendatud ühtsesse Euroopa võrku, millel oleks ühtne autent-, autentimise süsteem. ja ta ütleb, et juurdepääsule ei tohi seada mitte mingisuguseid piiranguid. ja äh, eriti tuleks keskenduda nendele piirkondadele, kus digitaliseerumine pole veel jalgu alla saanud ja mina arvan, et see, kes ees, see mees äh, lähenemine on samuti vale, seda on öelnud ka teised kolleegid ja tõsi on ka see, et neid rahalisi vahendeid on väga vähe lisaks arvan ma, et äh, peaks olema mingisugune miinimum äh, teenuse tagamise periood paika pandud, selleks et äh, tagada jätkusuutlikkus. ja investeeringute puhul ei tohiks ähm, lubada seda, et hakatakse nende rahadega kommertsteenuseid pakkuma ja minu muudatusettepanekud siis puudutavadki neid aspekte. suur tänu! muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on teine märts, see on neljapäev. aga nüüd annaksin sõna Euroopa Komisjonile, DigiConnect. üksuse asejuht härra Dupuy on meiega liitunud ja saabki kohe järgmisena sõna suur tänu, härra esimees ja suur tänu raportöörile ja variraportööridele nende väga huvitavate arutelude eest me tervitame neid seisukohti, mida siin täna on jagatud ja mis on kirjas ka raportis ja põhimõtteliselt liiguvad need täpselt samas suunas, eh, nii nagu on läinud arutelud ka nõukogus. me oleme nõus ka selle arvamusega, et tegemist on kindlasti praegu ühe eh, asja ja ajakohasema ettepanekuga ja mida kiiremini see tuule Tiibetisse saab, seda parem ja seda rohkem on sellest kodanikel ka kasu. tervitame ka seda, et enamus ettepanekuid meie meelest on tõesti oluline panus sellesse teksti, näiteks viited gigabitti ühiskonnale, viited ühtsele autentimissüsteemile, tõsiasi, et see pea, ühendus peaks olema tasuta või viide äh, avalikule ruumile, et äh, see ala peaks olema laiem, sealhulgas ka kultuuriasutused, ka sellega meie oleme nõus. ja veel teised äh, mõõtmed, mille osas meil on aga teatud res-, kõhklusi. räägitakse väga palju siin nende vautšerite geograafilisest tasakaalust ja kes ESM-is põhimõttest. meie meelest need kaks põhimõtet ei lähe teineteisele vastu, vastupidi, nad täiendavad teineteist ja annavad võimaluse meie eesmärke paremini täita ja me tahaksime just, et äh, tööprogrammi tasandil äh, lahendatakse need küsimused. et meil oleks võimalik hanke põhjal äh, iga, iga hanke üksik üksikult läbi vaadata vastavalt äh, kriteeriumitele. see on osa nii-öelda sellest novaatorlikest, äh, novaatorlikust mõõtmest selle algatuse puhul. me tahame kindlasti, et seda süsteemi oleks võimalik rakendada nii lihtsalt, et kõik Euroopa omavalitsused, äh, olenemata sellest, kui suured või kui hea nende haldussuutlikkus oleks, võrdsed kõikide teistega ja et äh, et vähem arenenud piirkonnad oleksid võrdsel alusel äh, võib-olla rohkem arenenud piirkondadega ja see olekski selle skeemi kõige suurem lisandväärtus. ja nüüd paar sõna tehnoloogia neutraalsuse kohta loomulikult äh, oluline on kõigepealt see, et et asjad oleks väga selgelt ühenduse puhul ka välja öeldud nimelt, et tegemist on wifi ühendusega, aga see ei tähenda seda, et see läheks vastu tehnoloogia neutraalsuse põhimõttele. tähtis see on, et see põhimõte jääks paika, aga võrgu õigel tasandil nii-öelda ja siis võrkude neutraalsus ja paljud viitasid sellele, et ühendus peaks olema piiramata. meie jaoks võib see tekitada uue arutelu, millele võib-olla oleks parem keskenduda mõnes muus kontekstis kui praegune raport. me näeme, et liiga piiravad meetmed selles mõttes hakkaksid võib-olla natukene raskendama selle skeemi rakendamist ja ka võib-olla seadusandluse osas kokkuleppele jõudmisel nõukoguga. ja nendel põhjustel arvame meie, et tähtis on, et kõik jääks võimalikult paindlikuks seadusandluse puhul ja et nende juurdepääsupunktide haldamise küsimus otsustatakse ära kõige sobivamal tasandil vastavalt äh, lähimuspõhimõttele. ehk siis äh, teisisõnu, kohalikud omavalitsused ja kohalikud internetiteenuse pakkujad, ICP-d. aga üldiselt me tervitame seda, et äh, koda on nii suurel ühis, ühel meelel selles küsimuses ja ootame edasisi arutelusid. Is... Uh, nüüd on siis aeg kokkuvõtted teha. Carlos Sorinio, palun suur tänu. Äh, aitäh, äh, proua Sander, äh, kolleeg Sikiotis ja teised. suur aitäh Euroopa Komisjoni esindajale Äh, oleme lõpuks jõudnud selleni, et meil on äh, ühine visioon ja me mõistame äh, ühtmoodi, millised on meie takistused, mis tuleb ületada. me oleme teinud mitmeid muudatusettepanekuid ja raport püüab lihtsustada asju, samas on vaja selged piirid seada ja mm, muidugi komisjonil oleks võinud muidugi lihtsam olnud, kui eh, me ei oleks seda raportit koostanud, aga me siiski tahaksime, et meie muudatusettepanekuid arvesse võetakse. oluline on see, et meie seisukohad on lähenenud. näiteks nüüd tuleb täpsustada, nagu Ansander ütles, eh, eh, piirangut tuleb täpsemaks muuta ja raportis tuleb täpselt ära öelda, mida on vaja eh, piirata, mida mitte. ja ehm, ja see SMS-süsteem, ma arvan, et ma päris ei, ei, ei jaga seda mõtet, kuigi ehm, võib-olla saame eh, ühendada oma mõtted. Ehm, liikmesriikidel on oma tööprogrammid ja eh, ja tuleb mõelda sellele, mida saab Euroopa Liidu tasandil, mida eh, kohalikul tasandil, liikmesriigi tasandil. Eh, kõik see eh, peab alluma täpsetele kriteeriumidele ja muidugi komisjon ütleb, et see on kõik keerukas, aga me arvame, et see siiski programmi ei pidurda ja usun, et lõpptulemus on veelgi parem kui oodatud. nüüd sada kakskümmend miljonit, ähm, mis on ette nähtud eelarves selle projekti jaoks. noh, kuuskümmend, seitsekümmend miljonit on juba olemas, garanteeritud, äh, ülejäänud tuleb leida, aga alus on juba olemas äh, me saame kasutada veel tõukefonde või muid vahendeid, äh, erinevaid toetusvahendeid selleks, et ähm, projektid siiski elujõulised oleksid. nagu siin üks kolleeg ütles, tahaksime selle projektiga tegelema hakata juba sel aastal. kohalikel omavalitsustel on suured ootused, avalikkus ootab eh, harju, haridus, tervishoid, kultuur, see projekt loob väga huvitava dünaamika, kujutage ette näiteks mingit äh, kohaliku regiooni tasandi üksust, mis võiks äh, toetada oma regioonis äh, tegijaid, kes viivad projekte ellu, kujutage ette, kui esitatakse viiskümmend taotlust, kuidas siis finantseerida, mis siis, äh, mis siis takistab regiooni tasandil finantseerida näiteks neljakümmet nendest taotlustest, me peame looma õige dünaamika, andma projektile hoo ja alustame siis saja kahekümne miljoniga ja äh, aegamööda laiendame seda projekti, et tõesti jõuda kõikide eurooplasteni seega suur aitäh kõigile muudatusettepanekute eest, olen valmis kompromisse arutama, sest niisuguse projekti puhul äh, on ikka see igati väärt, kui me koostööd teeme, see toob kasu meie kodanikele. suur aitäh teile, teine märts, neljapäev on muudatusettepanekute esitamise tähtaeg. loomulikult keskpäev teisel märtsil. suur aitäh! nüüd läheme viienda päevakorrapunkti juurde. Üldeel-, Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavad finantseeskirjad, meil on siis MFF Omnibus määrusega tegemist ja lubage mul öelda, et see on väga eriline määrus ja ma olen saanud Euroopa Komisjonilt ka lubaduse, et tulevikus sellist määrust enam ei tule, sellist MFF omnibussi. Äh, edaspidi hakatakse iga äh, kuluartiklit ikkagi eraldi käsitlema, aga nüüd äh, finantsmäärus sätestab aluspõhimõtted ja menetluse Euroopa Liidu eelarvevahendite kasutamiseks ja kontrollimiseks ja komisjon püüab äh, äh, uue määrusega lihtsustada reegleid, mis siis äh, optimeeriks praeguse MFF-i mõju äh, kuni aastani kaks tuhat kakskümmend. läbivaatamise alla kuuluvad suured muudatused, kõigepealt äh, üldeeskirjad, esimene osa ettepanekust ja teiseks tehakse muudatusi ka sektorite kaupa ja viiakse sisse konkreetsed sätted. Äh, see on siis määruse teine osa ja kogu ettepanek on umbes Äh, siis selline, nagu ma teile rääkisin, kui me räägime nendest pädevustest, siis äh, muudatusega äh, parandatakse Euroopa ühendamise rahastut, määrust, siis ka telekomi suuniste määrust ning kosmose jälgimise ja seire määrust, SST-d nüüd SST, see on siis see eriseireraamistik. In general üldiselt on ähm, need pakutud äh, ettepanekud või muudatused langenud ITRE pädevusalasse, need on enamasti tehnilise loomuga. Äh, see oli minu järeldus alguses ja komisjoni talitused, erinevad peadirektoraadid, eelarve, energia, Connect ja Move on ka parlamendile oma selgitusi jaganud selle uue määruse kohta. olen seletuskirjas oma eh, põhjendused esitanud, aga ma olen muidugi eh, valmis kuulama ära teie muresid ja ettepanekuid see on väga oluline ITRE komisjon, äh, komisjoni jaoks. Äh, komisjon tegi ettepanekuid ka telekomi probleemi lahendamiseks, nimelt seoses telekomi suunistega ja Euroopa ühendamise rahastuga ja mina tahaksin esile tuua selle, et äh, e muudatusi tuleks kooskõlastada Wi-Fi for all ettepanekuga ja ähm, meil on just äsja seega äh, wifi küsimus arutusel olnud siin. seega ärge unustage seda, palun, äh, kui äh, te tegelete just äh, wifi, Wi-Fi for all projektiga äh,. Euroopa Parlamendi sisemise koordineerimise huvides äh, tuleks ka segarahastamisvahendid läbi vaadata SEF-i raames. nüüd äh, tundub, et komisjoni ja Euroopa Investeerimispanga kõnelustes on arutatud neid segarahastamisvahendeid, kuidas neid äh, tulevikus kasutada, aga need kõnelused on äh, edenenud paremini transpordi osas, Äh, ja enam edenenud kui energia- ja telekomi sektorite puhul. telekomi kõnelused ei ole nii kaugele veel jõudnud, aga neid muudatusi tuleks äh, kirjutada nii, et motiveerida ka äh, telekomi projektidesse investeerimist ja seetõttu soovitakse kasutada segarahastamisvahendeid et muuta erainvestoritele investeeringud atraktiivsemaks. et nad siis oleksid huvitatud ka ühishuviprojektide rahastamisest. minu muudatusettepanekud püüavad selgitada eelkõige kontseptsiooni ja teiseks äh, ka selle valiku äh, võimalusi äh, ning mida nendest muudatustest oodata ja lõpuks äh, meil on ka teatud ainupädevuse jagamisega tegemist ITRE ja Transpordikomisjoni vahel. meil on küll ainupädevus, aga me jagame seda seoses Euroopa ühendamise rahastamise küsimusega. olen olnud äh, Transpordikomisjoni raportööriga tihedas ühenduses äh, ja äh, me leppisime äh, selles tekstis ka kokku omavahel. Äh, ja me soovime ühiselt mõjutada selle tekstiga Euroopa Komisjoni. nüüd komisjon peaks saama mais-juunis oma ettepanekuga valmis me ootame seda et-, komisjoni ettepanekut siis aasta esimesel poolel. nüüd tahaksin hea meelega anda sõna äh, variraportöörile sotsiaaldemokraati nimel proua Moodi. suur tänu! kõigepealt aitäh raportöörile, aitäh selle raporti eest, selle puhul on muidugi äh, võimalik paljuga nõustuda, selle sisuga, muudatusettepanekutega nõustuda. Äh, ma tahaksin siiski mõned punktid esile tuua. nimelt kõigepealt uus artikkel kaks seitse neli, äh, mis puudutab segarahastamisvahendit erinevalt et äh, nendest äh, segarahastamisvahendist, äh, mis artiklis kaks seitsekümmend, kakssada seitsekümmend kaks piirduvad kümne protsendiga, ei ole Telekomi artiklis sellist lage sätestatud et võib-olla peaks vaatama, et need, ähm, et see tekst oleks natukene ühtlasem või ehk et paremini aru saada, mikspärast selles sektoris lage ei ole sätestatud. teiseks, loomulikult tuleb äh, äh, leida äh, grantide ja finantsinstrumentide vahel õige tasakaal ning mida tähendab, mida see tähendab CEF-i arengule arvestades äh, siis äh, seda, millised projektid on edu saavutanud, et just need, mida on CEF-ist rahastatud. ja ma tahaksin veel ühest aspektist rääkida, nimelt juhtimine. selles küsimuses peab väga selgesõnaline olema segarahastamisvahend, tõesti, ma olen aru saanud, et see on väga tähtis ja millised on selle arengusuunad, aga eluliselt tähtis on ka eh, endale aru anda, eh, millised on meie prioriteedid, kui me Euroopa rahastamisvahendeid kasutame ja et tõesti prioriteetsed eesmärgid ka saavutatakse. Need küsimused on väga tähtsad. ja nagu te ütlesite, eh, seoses ühishuviprojektidega ja äh, sel-, nend-, nende puhul on ka oluline jälgida, kuidas raha kasutatakse. veel kord, suur aitäh seni tehtud töö eest raportöörile! suur tänu! altesindaja Proline, suur tänu! armsad kolleegid! ma tahaksin ka meie komisjoni esimest raportööri härra Puusekit tänada selle suure töö eest, mis on ära tehtud ja ootan suure huviga eh, edasist koostööd kolleegidega. komisjoni lihtsustused, ettepanekud on loomulikult teretulnud, eriti see, mis puudutab ITRE pädevust, siin on kombineeritud erinevaid eh, eelarve eh, menetlusi ja kui me Euroopa ühendamise rahastust ja Horisont kahe tuhande kahekümnest räägime, siis me tahaksime, et rahastamist suurendatakse, samuti on oluline eh, rahastamisvahendite võimendus läbi segarahastamisvahendite, nii nagu kolleeg ka esile tõi. ja nüüd, eh, kui me oma arvamusi esitame, siis me peame tõesti keskenduma ainult nendele teemadele, milles me oleme pädevad, siin räägitakse kaks artiklitest kakssada seitsekümmend kaks, CEF kakssada seitsekümmend neli, Telekom ja kakssada seitsekümmend kuus, kosmose jälgimise seiresüsteem, need on siis meie artiklid ja eh, eriti oluline on see, mida härra Pusek rõhutas seoses erainvesteeringute kaasamisega, see on meie fraktsioonile eriti tähtis. samuti eh, on segamehhanismide loomine, eh, mille puhul oleks tagatud ka asjakohane juhtimine, juhtimismehhanismid nüüd kui me räägime ITRE pädevusest, siis ma arvan, et siinkohal on äh, pädevuse täpne piiritlemine väga oluline ja ootan edasist koostööd. suur tänu teile, järgmiseks variraportöör Silik Jootis. E, suur tänu. tahaksin kõigepealt äh, teid tänada, tänada teid, härra Puusek selle eest, et te olete selgitanud erinevaid seisukohti, kuigi meie lähenemised ja orientatsioon selles küsimuses on erinevad, ütleksin nii. nii nagu siin kolleeg kõneles, meie jaoks ei ole tähtis mitte ainult lihtsustamine, vaid ka äh, parimate tulemuste tagamine meie kodanikele ning kodanike vajaduste rahuldamine Euroopas. me ei äh, nõustu erinevate ettepanekutega, mis on ette nähtud erainvestorite kaitseks meile tundub, et erainvestoritele antakse sellega paremaid tingimusi. nüüd CEF, Euroopa ühendamise mehhanism, Euroopa äh, erainvesteerimiskogemused viimastel aastatel on näidanud, et kasutatakse tegelikult ikkagi avalikku raha selleks, et erainvestorite huve teenida. meie Äh, oma fraktsioonis tahaksime ju äh, riiklikke vahendeid suurendada ja kaitsta neid ja tahame, et Euroopa Liit äh, kaitseks eelkõige kodanike ja töötajate huve ja ei paneks neid marginaalsesse olukorda mina pigem hindaksin rohkem avalikke investeeri-, avaliku sektori investeeringuid kui erainvesteeringuid. suur tänu! Uh, uh, thank you very much mm.. No suur tänu. nii palju, kui mina olen aru saanud, siis uh, Euroopa Komisjon nõustub kõigega, mis me oleme öelnud. tahaksin nüüd veel lõpuks öelda, et suur tänu teile, kolleegid, teie märkuste eest muudatusettepanekus võiksid mõned konkreetsed ettepanekud kajastada näiteks seoses artiklitega kakssada seitsekümmend kaks ja kakssada seitsekümmend neli. loomulikult mõjuhinnang, juhtimine on väga olulised märkused. nüüd äh, meil on vaja äh, muidugi süvitsi minna nende ettepanekutega ja võib-olla äh, teeksite kirjalikult mulle muudatusettepanekute ettepanekuid. proua Liinerile ütleksin niimoodi lihtsustamine on loomulikult äh, iseenesestmõistetav, äh, aga me ei ole selles eriti edu saavutanud. me tõesti äh, soovime, oleme seda püüdnud viimase kümne-viieteist aasta jooksul teha, aga see on jätkuvalt meie prioriteediks jäänud ja me peaksime tõesti sellele keskenduma. nüüd tegelikult see on nagu selline ähm, nagu asi, mida teie omavahel peaksite arutama, teie proua ja eh, kolleeg Silikiotis. ja Angeelika ja Neoklis. Te peaksite analüüsima seda ja siis omavahel leidma eh, tasakaalu. kujutage ette, ilma, ilma erainvesteeringuteta ju kodanike huve kaitsta ei saa ja seetõttu peamegi investoritele andma võimaluse investeerimiseks. seega lõppude lõpuks ma muidugi nõustun teiega. Äh, äh, kasusaaja peab olema meie äh, kodanik, kes on rahuldatud. aga, aga eelnevalt tuleb rahuldada erainvestorite vajadused. From our budget, European Union budget or... Eh, ega me ei hakka eh, eh, era, erainvestorite vajadusi rahuldama mm, ainult Euroopa Liidu rahadest, ei. lõppude lõpuks me ju kombineerime Euroopa Liidu vahendid, riiklikud vahendid ja kasu saab kodanik küsimus on investeeringute tõhususes ja me teame väga hästi, et erainvesteeringud võiksid olla väga tõhusad ma ei ütle, et et alati peab ainult erainvestoritele keskenduma. otsigem seda õiget tasakaalu. ja Klis, ma täiesti nõustun sinu märkusega, kui sa ütled, et me peame kaitsma oma kodanikke, see on ilmselge. aga otsigem seda tasakaalu eh, kahe arvamuse vahel. aitäh teile kõigile teie märkuste eest, nad olid väga huvitavad minu jaoks ja võib-olla olid mõned arvamused isegi veidi, veidi provokatiivsed, mulle nad meeldisid. tahaksin veel teile öelda, et meil on ka muudatusettepanekute esitamise tähtaeg, üheksas märts kaks tuhat seitseteist. Euroopa Komisjon tahaks äh, selle tööga ühele poole saada juuniks käesoleval aastal seega meil on neli, neli kuud veel aega äh, tegeleda selle teemaga. meil on oma ettepanek, Euroopa Parlamendi ettepanek. aprillis läheb see hääletamisele ja siis äh, sellega äh, saame Euroopa Komisjoni poole pöörduda ja, ja oma ettepanekud esitada. ja nüüd kuues päevakorrapunkt Uh, protection against uh, dumpinguhinnaga ja subsideeritud impordi eest kaitsmine, mis pärinevad riikidest, mis ei ole Euroopa Liidu liikmed. see on väga tähtis teema, Paloma Lopes Bermejo äh, uh, on koostanud arvamuse ja arvamus on siis meie komisjoni äh, arvamus rahvusvahelise konvuluse komisjonile. see puudutab siis dumpingu hinnaga ja subsideeritud impordi eest äh, reguleerivate, reguleerivate määruste muutmist. sagedasti viidatakse sellele äh,. nimelt, äh, kui räägitakse Hiinast ja tema turumajanduslikust seisundist. Hiinast on väga palju kordi räägitud sellel te teemaga seoses ja tema turumajandusliku staatusega. kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal oli meil arvamuste vahetus siin komisjonis ja kohal oli ka INTA äh, esimees Bert Lange, ma mäletan seda arutelu väga hästi. jätkakem nüüd äh, seda teema käsitlust ja paluksin raportööril proua Lopez Bermehol võtta sõna. Muchas gracias, señor presidente eh.... suur tänu. see on meie komisjoni arvamus ja see on väga tähtis, kui asi puudutab dumpinguvastast võitlust Euroopa Liidus ja need kaks määrust on väga olulised ka Euroopa tööstuse tuleviku jaoks sest me peame ju tegutsema üleilmses plaanis, kus kõik asjad kiiresti muutuvad ning esiteks me ei taha kaitsetaset alandada, mis meil WTO raames on ja see tähendab esmalt seda, et meil peab olema võimalik teha vahet turumajanduslike ja mitteturumajanduslike riikide vahel, võttes aluseks siis riikide liitumisprotokollid nagu Hiina näiteks aga see tähendab ka seda, et meil on hinnamoonutused tarvis paremini määratleda selleks, et me saaksime teha kindlaks, kas tegemist on dumpinguga ning sellepärast usume, et hinnamoonutused peavad arvesse võtma näiteks madalaid maksusid, keskkonnastandardeid, tooraine subsideerimist ja nii edasi. kõiki neid küsimusi tuleb vaadelda siis, kui me dumpingujuhtumeid käsitleme. ja samuti peaks ka ametiühingud olema kaasatud äh, dumpinguvastastesse uurimistesse, äh, samamoodi nagu tarbijad ja ettevõtjad, sellepärast et Euroopa sotsiaalne mudel tervikuna on ju see, mida me püüame siin kaitsta ja säilitada nende õiglase kaubanduse reeglitega. peame hoolitsema selle eest, et meie tööstus jääb alles Euroopas ja ka edeneb samuti peame hoolitsema ka selle eest, et meie sotsiaalne ja keskkonnamudel säiliks, sest seda peab toetama rahvusvaheline kaubandus, mitte aga hävitama. see komisjoni ettepanek on täitsa hea ettepanek ja meil on ka nõukogu ettepanek, mis meil juba ka on olnud seoses dumpingureeglite eh, moderniseerimisega ning olen kindel, et teeme tihedat koostööd kõigi fraktsioonidega, nõnda et saaksime edasi minna selles küsimuses. suur tänu, nüüd variraportöörid, härra Salini Rahvaparteist. Grazie, ma la, la la mia impressione è che la, la relatrice abbia minule jäi selline mulje, et, et raportöör on täielikult siin peegeldanud parlamendi vaimu siis, kui ta lükkas tagasi äh, need põhimõtted, millega komisjon tahtis tunnustada Hiinat turumajandusliku riigina. meie oleme selle vastu. meie arvame, et Hiina ei saa olla turumajanduslik riik, eriti just sellepärast, kuidas seda on juriidiliselt komisjoni ettepanekus katsutud lahendada, väga peenelt. WTO-s Äh, tehakse vahet turumajandusliku ja mitteturumajandusliku staatuse vahel, see tegelikult kaob ära äh, põhimõtteliselt selle peenikese ettepanekuga ning siis tuleb hakata töötama konkreetsete toodete kallal äh, või kulude kallal, kui me dumpingut hakkame määratlema ja see on tõesti risk, mida me ei saa endale lubada kui me räägime tööstuspoliitilisest lähenemisviisist. on riike, kes täidavad eeskirju ja sellepärast neid saab pidada turumajanduslikeks riikideks ja siis on teised, kes ei ole. ja meie ei saa nüüd enesele võtma ülesannet hakata otsustama, kas tegemist on turumajandusliku riigiga või mitte. praegu äh, on nii, et riik, kes ei ole turumajandusliku riigina tunnustatud, tema peab tõendama, et on kõiki reegleid täidetud, mitte liikmesriigid siin või komisjon mm, ei pea hakkama toote toote haaval seda küsimust lahendama või neid küsimusi lahendama, see lihtsalt ei ole võimalik. see õiguslik raamistik, milles me otsustame, mis on tege-, kui on tegemist turumajanduslike moonutustega ja mitte, see ei ole selge praegu, samuti pole selge see, miks meie peaksime hakkama tõendama, et tegemist on või ei ole turumajanduslike moonutustega, mitte need teised riigid. ja enne kui äh, sisusse süüvin põhjalikumalt, veel tahtsin ühte asja öelda. üks punkt peegeldab seda asjaolu, et ka maksustamine võib põhjustada dumpingut. ja see on päris õige, sellepärast et riik, kus on madalad maksud või madal fiskaalne koorem, äh, siis selle riigi tööstused võivad moonutada tõesti hindu, aga me peame siin ettevaatlikud olema, sest meilgi Euroopas on selline olukord. näiteks minu riigis on maksustamine väga kõrge ja samas on riik Euroopa Liidus, kus maksustatakse väga madalalt ettevõtjaid. nii et me peame selles mõttes väga ettevaatlikud olema, kui me sellise elemendi sisse võtame. ma olen nõus, aga inimesed võivad siis meile ütelda, kui me selle siia sisse paneme, et aga vaadake iseennast tehke oma asjad kõigepealt korda. see on asi, mille kallal tuleb ka tegutseda, aga jätkame arutelusid. suur tänu, kallis kolleeg. see on, äh, et me peaksime ka oma siseküsimusi siin vaatlema sellega seoses. järgmine äh, variraportöör, kolleeg Marteo. suur tänu, härra esimees, äh, paariks sekundiks mulle tuli hirm peale, et unustasite mu ära, aga suur tänu meie raportöörile Palomale tehtud töö eest ja tahaksin ka mõned märkused omalt poolt lisada. väga hea meel on, et meil on kalender väga hästi paigas, väga oluline on see, et me võtaksime endale rohkem aega natukene, et rääkida väga tähtsal teemal ja nagu te ütlesite, me räägime siin Euroopa tööstuse kaitsmisest äh, Eh, me peame võitlema sotsiaalses keskkonnas ja, ja sotsiaalses mõttes võrdse tööstuse eest. meie peame kaitsema kahekümne kaheksa huvisid ja võitlema selle laissez-faire'i vastu, mida meile mõned tahavad välja, vabandust, peale suruda sest et kui ainus poliitika, mis jääb kehtima rahvusvahelisel tasandil, on Hiina poliitikast lähtuv poliitika, siis me võime selle Euroopa butiigi panema lihtsalt kinni ja viima kõik üle Hiinasse, sest Hiinas on kõik odavam. Ehm, ja ma arvan, et me ei taha seda vastupidi ja seega ITRE komisjonina ja ilma, et ma hakkaksin siin äh, sõda pidama teiste komisjonidega, hiljuti meil alles oli paar nädalat tagasi selline äh, võitlus näiteks Indaga. tahaksin ma, et meie hääl jääks kõlama teiste komisjonidega võrreldes ka ja et räägiksime täpselt sellest, millest on jutt, võrdsest konkurentsist ja me kavatseme teha selgeid ettepanekuid selles kohas ja ma arvan, et selle jõu põhjal ma tahaksingi esitada oma muudatusettepanekud, loomulikult teiste variraportööridega ja raportööriga teen koos tööd öö, eh, oma muudatusettepanekute esitamisel, aitäh! suur tänu! Paul Rubik. suur tänu, härra esimees. ma arvan, et kaubanduse puhul äh, tuleb äh, alati äh, silmas pidada seda, et kaubanduses peab olema kasu mõlemale poolele, ühel pool tarbijad saavad siis loomulikult odavamad tooted saavad endale rohkem lubada ja nende ostujõud suureneb, teiselt poolt aga peab äh, läbi äh, suurenenud ostujõu olema võimalik äh, ka eksportijana atraktiivsemaks muutuda ja ekspordiga luuakse ju uusi töökohti ja sellest saab maksu jällegi riik ja, ja kauba tegemine toob kasu kõigile. ja seega me peamegi keskenduma sellele, et igasugust kaubavahetust tuleb toetada. see toetab kõiki meie Äh, tarbijaid ja protektsionism äh, kaubanduse valdkonnas toob tegelikult kaasa ainult negatiivseid tagajärgi meie tarbijatele ja sellepärast on minu meelest väga positiivne, et me praegu väga intensiivselt räägime kaubanduse kaitse instrumentidest, sest et kaubanduse kaitse praegu komisjonis ühelt poolt Hiina küsimuses ja teiselt poolt Ameerika Ühendriikide küsimuses esile on tulnud. president Trump on ju rääkinud üle sajaprotsendilistest tollidest on põhimõtteliselt protektsionistlikkusse poliitikasse langenud, me võiksime selle üle küll naerda, ja öelda, et eh, Ameerika tarbijad peavad lihtsalt siis eh, maksma sada protsenti rohkem, kodumaised eh, tooted muutuvad järjest kallimaks ja ilmselt ostujõud väheneb ameeriklastel, aga oluline on mõista ka minu meelest seda, et eelmisel nädalal WTO-s kirjutati alla sellele, et kaubanduse lihtsustamise meetmed, kaks kolmandikku liikmetest on alla kirjutanud peab saama globaalsel tasandil täiesti uue standardi ja dereguleerimine selles valdkonnas toob meile kõigile väga suurt kasu. ja ma arvan, et seda peaks ka Euroopa ära kasutama, et selle kaubanduse lihtsustamise akt, mis nüüd siis jõustub, rakenduks ka nii kiiresti kui võimalik ja eriti Hiinas ja Ameerikas. sest et nende puhul on meil tegemist kahe ekstreemsusega, mille keskel on Euroopa majandus ja see on loomulikult meie ettevõtete jaoks tõsine väljakutse ja ma paluksin, et meie raportis viidataks äh, ka sellele kaubanduse lihtsustamise mehhanismile, aitäh. Federley replacing Madame Linnar. Ah, kes asendab proua Riinerit variraportöörina? Äh. suur tänu kui te esitate mulle raskeid küsimusi, siis ma tegelikult äh, loen lihtsalt oma kolleegi äh, sõnumit siit. kõigepealt tahan siis tänada sel raportööri ja variraportööre seoses selle äh, uue komisjoni ettepanekuga, et arvestatakse uutmoodi seda dumpingu küsimusi ja see puudutab muidugi põhiliselt Hiinaga kaubandust. arvestades praeguseid raskuseid, olusid seoses selle teatud sätetega selles protokollis, mis käsitleb Hiina liitumist WTO-ga, aga sellegipoolest on Hiinas eh, endiselt tegemist raskete turumoonutustega ja riigi sekkumisega ja meie peame kaitsma eh, ebaõiglase kaubanduse vastu oma ettevõtjaid ja samuti peame toetuma WTO süsteemile ja sellepärast arvame, et praeguse metoodika muutmine riigi suhtes neutraalsele lähenemisviisile, see on õige samm, ei ole nõus raportööri äh, seisukohaga, et viidatakse selgelt turumajanduslikele või mitteturumajanduslikele riikidele WTO liikmete osas ja me tahame muidugi kaitsta oma öö, ettevõtjaid, kuid me ei taha las-, langeda ka sellesse protektsionismi lõksu. me tahame, et meie süsteemid, kaubandus toetuks eeskirjadele, aga sellegipoolest on mõned lahendamata küsimused, mis tuleb ära lahendada, eriti mis puudutab Euroopa tööstuse rolli ja samuti tõendamiskohustuse ümberpööramist ja ka sektori ja riigi raportite esitamist komisjoni poolt. loodan, et need küsimused saame ära lahendatud sellal, kui me selle materjali kallal edasi töötame, aitäh uh,! suur tänu! ja nüüd kolleeg Pütikhofer Roheliste nimel, suur tänu! Well. meie tervitame seda ettepanekut mille komisjon esitas, sest see läheb õiges suunas. aga ikkagi on vähe. meie parlament on siin ju kriteeriumid seadnud ja selleni veel ei jõuta. ma olen kõigi nende kolleegidega ühel meelel, nagu just ka kolleeg Vedel ütles, ähm, kes asendas siis oma kolleegi, tema ütles siis, ma olen kõigi nendega nõus, et meil on siin kaheseid kriteeriume tarvis täita. lahendus peab olema äh, WTO reeglite kohane, aga see peab võimaldama meil kaitsta tõhusalt oma kaubandust. muidu aga see ebaõiglane kaubandus võidakse ka meile peale suruda mina ei usu, et selles kontekstis on tarvis sõnaselgelt kasutada seda kategooriat, et kas tegemist on turumajandusliku või mitteturumajandusliku riigiga. ma arvan, et sellise keele, sellisest keelekasutusest võib loobuda, kuid me ei saa pöörduda tagasi ka selle juurde, et kasutame standardmetoodikat, peame leidma mingi konkreetse metoodika, mis võimaldab meil tõhusalt kaitsta ennast ebaõiglase kaubanduse vastu. tõendamiskohustuse ümberpööramine Euroopa poolele äh, on on halvem, mina ei tahaks, et nõnda oleks. ma ei näe põhjust, miks me ei võiks sama lähenemisviisi kasutada nagu ameeriklased, kes on nõudnud, et tõendamiskohustus peaks olema teisel poolel. aga kui komisjon ja liikmesriigid ei julge äh, sellist lähenemisviisi kasutada, siis vähemasti võiks see säte, millega välja tuleme, see säte peaks olema paremini sõnastatud. see sõnastus, mis meil praegu on seal, ei taga seda, et need raportid igal juhul öö, ähm, olemas on, kui meil neid tarvis võiks olla kui komisjon ei tee raporteid, siis meil pole ka alust et tõendada, et teise poole kaubanduspraktikad on ebaõiglased ja et tegemist on dumpinguga. me peame selle asja kallal veel töötama. veel teine probleem, teine häda, mida ma näen äh,. Hiina liitumisprotokolli kohaselt on meil ka võimalus kasutada äh, Äh, subsideerimisvastaseid kaitsevahendeid ja need ei ole ajas piiratud. Need ei aegu ning komisjon isegi ei äh, võta seda teemaks. paistab, et komisjon näib loobuvat sellest õiguslikust alusest, et neid instrumente oleks võimalik ka tulevikus kasutada, see on halb, see on liiga äh, äh, halb ja seda me peaksime paremaks tegema. nüüd härra Borrelli EFTD nimel. suur tänu äh,. siin on nii majanduslikud kui ka tööstuslikud tagajärjed äh,. igaüks teab seda ja meie analüüs näitab, et väga äh, paljude tööstussektorite jaoks on siin riske Euroopas ja ka sotsiaalsetes küsimustes ja oskusteabe küsimustes. komisjoni seisukoht, mis ütleb, et, et peame kiiresti tegutsema, sellepärast et Euroopa Liit muidu öö, ei täida WTO reegleid ja sellepärast ütlebki komisjon, et parem oleks neutraalseid reegleid kasutada Äh, nõnda, et saaks lahendada võimalikke vaidlusi, mis võivad esile kerkida, aga tegelikult näitab see seda, et komisjonil puudub julgus, sest tegelikult ju ei defineerida seda, mis see märk, oluline moonutus on ja ma arvan, et raportöör on teinud päris head tööd selleks, et komisjoni ettepanekut tasakaalustada ja tuues sisse uuesti selle turumajandusliku ja mitteturundusliku, majandusliku riigi äh, kategooriad ja see kehtib muidugi ka teiste kaubanduspartnerite puhul, Ameerika Ühendriigid näiteks. ja raportöör on äh, hõlmanud siia ka näiteks keskkonna, sotsiaalstandardid, äh, maksuküsimused äh, ja energiaküsimused, mis võivad samuti moonutusi tekitada, samuti läbipaistvus ja raportite avaldamine, mis puudutab riike, kes on riskiriigid ja samuti võimalus kaasata sidusrühmi. Need on kõik head asjad, aga me arvame, et kõike seda tuleks teatud kindlas suunas tugevamaks muuta. see märkimisväärne moonutus, see sõnastus, arvestades praegusi reegleid, on tegelikult juba sisuliselt liiga nõrk, eh, kui tehakse siin selget vahet turumajanduslike ja mittetturumajanduslike liikide vahel ja ta on nõrk ka sellepärast, et ta ei tugine sellele viiele kriteeriumile, mis on artiklis kaks lõikes seitse eh, dumpinguvastases määruses ja samuti ei tugine see eh, liitumisprotokollile. kui meie tahame teha vahet turumajanduse ja mitteturumajanduse vahel, siis me peame tegelikult looma täieliku õigusliku aluse nende viie kriteeriumi abil. ehk siis mm, majandus peab ise neid viite kriteeriumi täitma ja mul tekib küsimus, kas me tahame sellise eh, mõttega üldse välja tulla või kasutada seda märkimisväärsed moonutused, see on õiguslikult juba väga ähmane muuhulgas. ja kui me selle siis võtame kasutusele, kuidas saame siis tagada seda, et et, et eh, Hiina firmad eh, tõenduskoormust kannavad, sellepärast et Euroopa omadel on peaaegu võimatu seda tõendamiskohustust täita. ja lõppude lõpuks, mis sõnumit me saadame oma ettevõtjatele, töötajatele ja rahvusvahelistele partneritele, kes tahavad, et Euroopa seisukoht selles asjas oleks tugev ja kindel. Euroopa Liit äh, peab ühelt poolt oma tööstusvõimekusi kaitsma, kaitsma vaba turu ideid või äh, väriseme, läheme, anname järele, valime äh, segased õiguslikud võimalused või ähmased õiguslikud võimalused, mille lõpptulemust me ei oskagi ette näha siis, kui vaidlus tekib. ainukene asi, mida me teame, on see, et Euroopa ettevõtjad ei suuda aga siis konkurentsis Hiinaga toime tulla õiglastel tingimustel, aitäh. härra Bashir, ECR, variraportor. suur tänu, vabandan, et kihutasin siin nüüd kohale niipea kui <laughs> kui rong jõudis kohale, tulin ruttu. Äh, meie tervitame äh, ja täname raportööri tehtud töö eest ja samuti meil on hea meel, et energiasektorit on võetud rahvusvahelise kaubanduse olulise osana siin arvesse, eriti mis puudutab Euroopa Liidust väljapoole jäävat. Äh, mina olen Yorkshire'ist pärit ja mind mõjut-, meie piirkonda mõjutab väga see globaalne kriis näiteks meie Äh, tööstussektoris. sellest, sellepärast olen väga teadlik nendest küsimustest. Äh, selleks, et äh, anda oma panus sellele väga poliitilisele, aga samal ajal tehnilisele teemale. sellepärast on parem, parem, et me mõistaksime paremini mitmesuguseid küsimusi. näiteks missugune on seis nende aruteludega, mis puudutab, et Hiina on seadnud kahtluse alla WTO-s nii Euroopa Liidu kui Ameerika Ühendriikide dumpinguvastased eeskirjad. samuti on tarvis meil moderniseerida Euroopa Liidu kaubanduse kaitseinstrumente, peame hoolitsema selle eest, et komisjoni ettepanek, mille, mis puudutab dumpingu äh, arvutamist, et, et nende puhul ikka jäädakse kindlaks vabaturu tingimustele, eriti mis puudutab siis Euroopa Liidu ja Hiina suhteid. samal ajal peame jääma äh, WTO reeglitega kooskõlla. meie jaoks on konkurentsi äh, vastased turupraktikad nagu dumping ja valitsuse sekkumine vabaturumehhanismidele, need tuleb kõik ära kaotada ja tootjad kõik selles äh, väärtusahelas peaksid saama tegutseda sõltumatult valitsuse sekkumisest, loomulikult arvestades äh, seadusega kehtestatud eeskirju ja reegleid. ning sellepärast kõik see, mis läheb kaugemale võrdse mängumaa tagamisest ja selle asemel öö, äh, püütakse teatud Euroopa turud lihtsalt sulgeda, selle vastu me oleme, aitäh! suur tänu! suur tänu! kallid kolleegid, kas on veel sõnasoovijaid? ei paista olevat. härra Müller, DG Trade Euroopa Komisjoni poolt, palun, teil on nüüd sõna. Thank you, <coughs> thank you, Mr Chair. suur tänu äh,, härra esimees ja palun vabandust, et hiljaks jäin Äh, ja hüppasin siin arutelu keskel sisse. Äh, komisjon tahaks tänada väga raportööre selle tähtsa töö eest, mis on tehtud ja selle hea töö eest, mis on tehtud selle teemaga seoses. ja komisjon tahaks osutada ka sellele, et kolm sellest neljast elemendist selles ettepanekus on põhimõtteliselt juba hõlmatud komisjoni ettepanekuga ja aga räägin nendest neljast asjast siis lähemalt. kõigepealt see, mida raportöör osutas, nimelt, et mida tähendab märkimisväärne moonutus, et see peaks hõlmama ka energiat. teine siis madalad maksumäärad ja keskkonna ja töökulud. kolmas punkt puudutab töötajaid ja töötajate esindamist ja ametiühingute kaasamist ja neljas punkt puudutab Äh, äh, mitteturumajanduslike riikide kohtlemist nagu Hiina ja Vietnam äh, nendes uuringutes tulevikus. mis puudutab esimest, energiat ja vastuseks ka sellele, mida siin just ka sai öeldud ja kuuldud, komisjon tahaks märkida seda, et energia on loomulikult väga oluline tootmissektor ja sellepärast on ta automaatselt ka äh, moonutuste kindlaks tegemise puhul arutelu all ja analüüsi all. seda juba, see on olemas teiseks, töö maksustamine, keskkond, needki on hõlmatud, sellepärast et äh, tööjõud on ju ka väga oluline tootmise osa või tootmisfaktor, see on hõlmatud, kui vaadata maksustamise küsimusi, siis need on hõlmatud, kui on nad, kui tegemist on moonutavate maksudega. näiteks tüüpiline näide, ekspordimaksud. ekspordimaksud on klassikaline näide moonutusest selleks, et tekitada neid moonutusi, nii et see on ka hõlmatud. nüüd viide keskkonnale, see on natukene mm, tundlikum teema, sellepärast et rahvusvahelisel tasandil kokku lepitud sellist nimekirja ei ole, äh, mm, missugused need keskkonna, keskkonnastandardid, asjakohased keskkonnastandardid võiksid olla selles küsimuses. siis tahab komisjon osutada veel sellele, et äh, dumpingumetoodikat, nii nagu seda kasutatakse, see peegeldab juba keskkonnakulusid ja tööjõukulusid. siis, kui arutatakse seda haavatamise marginaali, injury margin, sest see hõlmab äh, täielikku tootmiskulu Euroopa poolel ja hõlmab ka kulusid, mida Euroopa tootjad äh, peavad tegema selleks, et keskkonna, tööjõu standarditega äh,, standardeid täita Euroopa Liidus nüüd kolmas, mida raportöör osutas, nimelt töötajate huvid ja, ja ka ametiühingute rolli andmine eh, nendes uurimistes. tegemist on teemaga, mis on seotud ähm, äh, ametiühingute äh, huvide testiga, seda meie ettepanek, eelmise aasta novembrikuust pärinev ettepanek ei hõlma, see ei ole seal sees. aga komisjon tahaks osutada sellele, et töötajate roll on samuti osa äh, paralleelselt kulgeva moderniseerimise ettevõtmisega. ja töötajate huvid on seal arvesse võetud ning me loodame või me või tegelikult me teame, et kolmepoolsed läbirääkimised algavad õige pea märtsikuus selles osas. siis viimane märkus mis puudutab WTO liikmeid, kes, keda ei loeta turumajanduslikeks riikideks. see on komisjoni jaoks problemaatiline osa just sellest ettepanekust ja see puudutab siis äh, äh, põhiakti artiklit kaks seitse. komisjon, kui ma ausalt ütlen, siis me arvame, et see ei ole hea mõte, et seda ettepanekut teha see tähendab tegelikult seda, et mitte midagi ei muudetaks WTO mittetulumajanduslike riikide puhul, aga üks põhjustest, miks komisjon tuli selle ettepanekuga välja, oli just nimelt see, et, et oleks riigist sõltumatu või neutraalne lähendu, lähenemisviis, et just ei hakataks tegema enam vahet nende turumajanduslike ja mitteturumajanduslike eh, riikide vahel, eh, kes on WTO liikmed, sest me leiame, et see ei aita adekvaatselt käsitleda neid äh, ebaõiglase kaubanduse aluspõhjusi. ja samuti äh, arvab, et see ettepanek, siit ettepanekust tuleb siit selgelt välja, et äh, komisjon ju ei anna ühelegi riigile turumajandusliku riigi staatust. aga seoses selle viimase märkusega, mis puudutab muudatusi artiklis kaks seitse, see ei peaks öö, Äh, kuidagi vähendama raportööri poolt tehtud olulist tööd ja selle eest tahame väga tänada. suur tänu. proua Lopez. Do you want to add anything, Mr Mart-? härra Martin, kas te tahtsite midagi lisada? kui jah, siis sõna on teil. enne kui sõna saab äh, proua raportöör suur tänu, härra esimees, ma vabandan, et ma nüüd võtan uuesti sõna enne proua Lopezi, aga ma ütlesin, et ma esitan üsna mitu muudatusettepanekut ja, ja ei taha tekitada siin debatti, aga siiski reageeriksin sellele, mida ütles komisjon. ma see, et ei ole rahvusvahelist dokumenti, mis aitaks nii-öelda seda keskkonnaaspektide järgitavust kontrollida, te, te peate silmas ilmselt CO2 heitkoguseid, aga siiski see ei ole õige, mis te ütlete, et kõikides maailma ettevõtetes, olgu tegemist siis turumajanduslike riikidega või ei, iga toote puhul siiski tehniline dokument, nimetage, kuidas te seda tahate, kus on kõik selle toote elemendid kirjas, kuidas toode valmistati, kus, kui palju oli selle tootjaid, palju läks selleks energiat ja nii edasi ja nii edasi. ja eh, lihtsalt piisaks ühest reast, et eh, sinna dokumenti, et eh, CO2 heitkoguseid kulus nii palju ja sellised rahvusvahelised dokumendid on olemas ja seega ma ei ole nõus sellega, mida ütles komisjon. suur tänu, härra raportöör, nüüd proua raportöör, vabandust. suur tänu, ma tahaksin tänada kõiki selle arutelu eest ja nende erinevate märkuste eest, on täiesti selge, et me kõik tahame äh, liikuda selles suunas, et rahvusvahelised äh, kaubanduslepingud leiaksid paremat äh, rakendamist ja et meil oleksid need lepingud üldse paremini paigas, et äh, tekiksid õiglased mängutingimused rahvusvahelisel tasandil. me tahame selliseid kaubandusnorme, mis annavad meie partneritele võimaluse ka majanduslikult Eh, kasu saada ja me tahame loomulikult, et ka Euroopa majandus sellest kasu lõikaks ja sellel, selles toonis on ka see konkreetne ähm, raport koostatud. me ei taha jätta oma tööstust mitte kuidagi marginaliseeritu rolli. ja loomulikult ei taha me, et nad sattuksid ka hindade moonutamise ohvriks. nii et selles mõttes asi liigub edasi ja ma arvan, et see asi on võtnud täiesti õige suuna. meie muudatusettepanekutega saame me kindlasti jõuda kokkuleppele, mis sobib meile kõigile. suur tänu! muudatusettepanekute muudatusettepanekute tä-, muudatusettepanekute esitamise tähtaeg viisteist märts kell kolmteist null null pärastlõunal huvitaval kombel kell üks, mitte kell kaksteist. no mis seal ikka, aega on siis seega palju. koordinaatorid homme kell üheksa. aga istung jätkub kell kümme, homme hommikul hääletustega ja homme pärastlõunal üks oluline info me ei alusta kell kolm, vaid kell viisteist nelikümmend viis saalis viis B null null üks, viiendal korrusel siinsamas majas. kusagil siin viiendal korrusel, ütleb härra esimees. viis B null null üks kell viisteist nelikümmend viis, aga homme hommikul kell kümme siinsamas saalis ja alga-, alustame hääletustega head õhtut!